meil on äh, õhksoojuspumbad. Need on tehnoloogiad, millele meil tuleks keskenduda. ja see viib meid edasi reindustrialiseerimise teel. suur tänu, arutelu on käesolevaga lõppenud, raportite üle hääletatakse.